Thank you, welcome to this uh... tere päevast ja tere päevast meie ühisele koosolekule. ma sooviksin enne alustamist teile teada anda, et äh, meil on äh, tõlge kõikidesse keeltesse, välja arvatud taani ja malta keeled. ma sooviksin nüüd teile tutvustada äh, proua Asha Rõusmäe Kiirot kes on ÜRO asepeasekretär ja ta on juba külastanud meie eh, parlamenti mitmel ka, kahel korral, täna on siis kolmas kord ning eh, ta tuleb siia eh, täna Euroopa Liidu ÜRO partnerluse aastaaruande esitlemise, esitlemise puhul. see on siis dokument meie institutsionaalse koostöö kohta proua Migiro. Eh, on eh, õigusteaduse magister ja doktorant, doktor ja ta tegutses eh, alguses ülikoolis ja hiljem võttis ta ka vastutusrikkaid ameteid. näiteks oli ta asevälisminister ja siis nüüd on ta, nagu te siis teate, ÜRO asepeasekretär, see ameti eh, koht, mis loodi üheksakümne seitsmendal aastal, tema on kolmas inimene, kes eh, selles ametis on. ma sooviksin teile teada anda, et eh, et Arengukomisjoni, Välisasjade Komisjoni delegatsioon külastab New Yorki novembri keskpaiku ja ma arvan, et see on hea võimalus selle dialoogi jätkamiseks me, ma sooviksin öelda, et tegu on suurepärase võimalusega meie jaoks edasi tutvustada ÜRO küsimusi Euroopa Parlamendis ning samuti tutvustada komisjonide vahelist koostööd globaalsetes küsimustes, mida näitab ka see, et keskkonnakomisjoni Eh, liikmed ning samuti ka Naisõiguste Komisjoni liikmed tulid tammu, samuti täna siia kohale ning tahaksin neile siin öelda tere tulemast. ma arvan, et ilmselt teate, et tegu on meie jaoks suurepärase võimalusega tõsta esile ÜRO-ga koostöö tegemise tähtsust meie institutsiooni jaoks. tegu on praegusel hetkel neljanda aruandega ja nagu ma juba ütlesin, tegu on taaskord tõestusega selle kohta, kuidas meie kahe institutsiooni vahelised suhted aina süvenevad ning pikemalt rääkimata paluksin ma nüüd, et äh, äh, doktor Migiro võtaks sõna ja esitaks oma ettekande ning pärast sõna, saab sõna proua Jolie ning siis on võimalus ka kolleegidel esitada küsimusi. meie koosolek peaks lõppema kell üheksateist null null nii et äh, kõik peaks mõtlema selle peale, kui palju meil siis kõneaega on. igatahes suur tänu ja palun, teil on sõna, proua. Thank you very much. suur tänu. proua Jolie, arengukomisjoni esinaine, härra Pašu, välisasjade komisjoni aseesimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. nagu härra Pašu ütles on tegemist minu kolmanda külaskäiguga Euroopa Parlamendis pärast seda, kui minust sai kahe tuhande seitsmendal aastal ÜRO peasekretäri asetäitja. ma tervitan kahel käel äh, seda võimalust äh, kõneleda täna kahe komisjoni ees, äh, kes samuti on osa, kelle töö samuti on osa ÜRO töövaldkonnast, julgeolek, inimõigused. ma tahaksin tänada ka komisjonide esimehi selle eest, et nad on mind siia kutsunud ja tahaksin avaldada ka tänu komisjonide liikmetele ja lisaks ka teiste komisjonide liikmetele, kes täna on siia tulnud ja kelle töö on samuti ÜRO missiooni seisukohast väga olulisel kohal, sealhulgas keskkond, naiste õigused, sooline võrdõiguslikkus, eelarve kontroll. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa on alati rahvusvahelisi lahendusi li-, natsionaalsetele probleemidele toetanud äh, ja, ja alati on toetatud lahendusi äh, üleilmsetes äh, raamistikes, Euroopa Liit on korduvalt näidanud üles pühendumust mitmekülgsetele lahendustele, mis tuginevad ÜRO-l. ja seda pühendust, pühendumist on nii poliitiliselt kui majanduslikult toetatud Teie valimisringkondi mõjutab tänapäeval majanduskriis. see majanduskriis on aga mõjutanud arenguriike Euroopa majand-, Euroopa naabruses märkimisväärselt rohkemgi veel. see tähendab seda, et et hinnad on madalad, ekspordinõudlus on väike ja ka tulud turismist on väiksemad ja Aafrika majandustele, majandused on kannatanud kahesaja viiekümne ühe miljardi dollari ulatuses hinnanguliselt. samuti on probleemiks tulude jaotuvus, samuti ka toidukriis, toiduainete kriis ja kliimamuutused. aastatuhande eesmärkide saavutamine on praegu ohus peasekretäri raport kahe tuhande üheksandast aastast ütleb, et viiekümne üheksa kuni üheksakümne miljoni inimese lisandub vaesuses elavate inimeste arvule selleks aastaks. praegusel hetkel on see arv suurem kui üks miljard. toidule juurdepääsu, haridusele riide juurdepääsu on vähem äh, kui varem ja seda, selle all kannatavad paljud. austatud äh, parlamendiliikmed, eelmisel aastal äh, avaldasin ma raporti, millele ma tahaksin saada teie soovitusi iseäranis seoses pühendumustega Äh, abi valdkonnas ja lünkadega selles valdkonnas. praegusel hetkel ei ole kärpimise aeg. praegune kriis näitab üsna selgelt, et üle maailmsed avalikud teenused ei ole mingisugune äh, luksus. edusammud äh, ja inimareng aeglustub ilma selliste teenusteta ja nüüd rohkem kui kunagi varem on meil vaja tugevat mitmekülgset lähenemist, mis toob tõhusad lahendused. ÜRO püüab anda kõik, et väljakutsetega toime tulla, reformides iseennast. me oleme oma siseadministratsioonsüsteemi reforminud, me oleme oma aruandluskohustust, läbipaistvust parandanud ja meil on uus ressursside planeerimissüsteem, mis tagab tõhususe ja ka parema info jagamise meie liikmesriikidele ja avalikkusele. samuti on meie organisatsiooni jaoks väga tähtsal kohal võrdsus. peaassamblee otsustas hiljuti moodustada ühe pühendunud ähm, agenda, mis võimaldab meil äh, naiste rolli paremini kaitsta. lugupeetud äh, daamid ja härrad, kahe tuhande seitsmendal aastal algatati meie mõju maksimeerimise algatuse, see on äh, toonud kokku partnerriike, doonoreid, äh, ÜRO, äh, teisi partnereid ühisse lahenduste otsimisele, me oleme julgustanud kaheksat riiklikku pilootprojekti reforme läbi viima ja innovatiivseid kogemusi jagama üks neist on näidanud, milline on rohkem ühtlustatud ÜRO süsteemi potentsiaal. riikide meeskondade analüüsid näitavad väga lootustandvaid saavutusi. pilootriigides on tekkinud omanikutunne piloot, pilootprojektide suhtes ja nad on näidanud üles ise oma juhtimisvõimet. pilootriikides ja ka teistes programmiriikides näeme me üha rohkem, kuidas programmeerimist on äh, Äh, rohkem keskendunud äh, ja eesmärgipäraselt. ÜRO äh, aitab liikmesriike ja me räägime ühel häälel tähtsates poliitilistes küsimustes. paljudes, paljud pilootriigid on seejuures näidanud üles, kuidas ühine eelarveraamistik aitab läbipaistvusele kaasa ja muudab samuti ressursside kasutamise usaldusväärsemaks. ühe fondi mehhanism on aidanud ressursside mobiliseerimist ühtlustada ja vähendada ka halduskulusid ja ülekandekulusid. siis äh, agentuuride koordineerimise süsteem on muutunud märkimisväärselt äh, tugevamaks äh, ja märkimisväärselt vastutustundlikumaks seoses aruandluskohustusega. me oleme alustanud pilootprojektide riiklikke analüüse ja assamblee palus ka peasekretäril läbi viia selle algatuse sõltumatu hinnangu ja praegusel hetkel ma teen koostööd ÜRO süsteemiga selleks, et äh, seda kõike ellu viia. tänased väljakutsed, lugupeetud daamid ja härrad, muudavad meie koostöö Euroopa Liiduga tähtsamaks kui kunagi varem meie koostöö on juba praegu tugev äh, ja väga laiaulatuslik see algab äh, koordineerimisega rahuvalvemissioonides, äh, samuti on meil konfliktide ennetamise konsulteerimise faasid, äh, sealhulgas on ka parimate tavade, haldussüsteemide alase info jagamine, Euroopa Komisjoni rahastamine seoses ÜRO arengu ja algatustega ja samuti konsulteerimisfaasidega seoses arengupoliitikaga. see raport, mida ma teile täna tutvustan, mis annab loo, mille pealkiri on Lootuse uuendamine, keskendub ühele kriitilisele äh, valdkonnale sellest äh,, sellest äh, koostööst. väljakutsed sellistes keskkondades, mida me kirjeldame, on väga suured, meil on vaja äh, väga palju ressursse nende probleemide lahendamiseks ja raportis on välja toodud mõned võtmetulemused, mida me oleme saavutanud ja me oleme kirjeldanud ka seda, miks need tulemused olid võimalikud lubage mul mõned tähtsamad kohad välja tuua sellest raportist. Euroopa Komisjon äh, sponsoreeris äh, ÜRO-d selles äh, valdkonnas seoses miinide kahjutuks tegemise projektidega, samuti relvade eemaldamise projektidega ja me aitasime endiseid sõda, sõdureid ja neid, kes olid äh, olnud seotud sõjalise tegevusega, aitasime neil tagasi pöörduda oma kohalikesse kogukondadesse ja ta-, tavalise elu juurde. samuti on komisjon aidanud kaasa toidu, äh, tervishoiuteenuste äh, Äh, pakkumisega nendele inimestele, kelle puhul riiklikud süsteemid ei suutnud enam abi osutada või neid lihtsalt ei olnud. me oleme töötanud ka selle nimel, et ju luua uusi töökohti, me oleme keskendunud ka varasele häiresüsteemile, mis on valitsuste ja kogukondade võimekust suurendanud äh, iseäranis ars-, äh, haiguste ennetamisel. me oleme keskendunud ka majandustaastusprogrammidele, äh, äh, majanduste toetamisele, kohalike ressursside kasutamisele, mis on meie prioriteediks. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme keskendunud ka kohtusüsteemide toetamisele, juriidilise süsteemi toetamisele, mis oleks kodanike jaoks õiglane, me oleme üritanud õigusruumi üles ehitada ja aidata seda teha demokraatia suunas liikuvates riikides. see on äh, suurepärane näide seda, sellest, kuidas ÜRO sõltumatus ja osapooletus äh, aitab komisjonil äh, selliseid algatusi ellu viia, me oleme koos toetanud Afganistani valimisi, Lääne-Aafrika valimisi, me oleme toetanud ka kolme Iraagi valimiste vooru viieaastase perioodi jooksul raport ei ürita vähendada neid äh, raskusi, millega riigid äh, kriisist väljudes silmitsi seisavad. rahvusvaheline toetus äh, ei aita alati täielikult stabiilsust tagada, aga meie partnerluse tulemusena oleme me aidanud parandada inimeste eluolusid ja taastada inimeste lootuse parema tulevik, paremasse tulevikku. ja nendes on palju olukordi, kus me oleme julgeoleku tagatisteks ja kui, ja isegi sellistes olukordades on meist abi olnud, kui julgeolek ei ole paranenud. meie ühine eesmärk on olukorda parandada, mitte ainult asendades seda, selle, mis oli varem ja mida enam ei ole, vaid me, me püüame tegeleda ka eelneva, probleemile eelnenud probleemidega. Pakistani kogukondade taastamine, koolide loomine on näidanud, et kriis võib luua võimalusi äh, asju teistmoodi ja paremini teha. meie partnerlus põhineb asjaolul, et rahvusvahelise üldsuse roll on toetada äh, riiklikke tegijaid arengu teel äh, nii kiiresti kui vähegi võimalik. me aitame neil üles ehitada infrastruktuure rahu jaoks, institutsioone, protsesse, oskusteavet valitsuses ja kodanikuühiskonnas. ja lõpetuseks jõuab meie raport, raport järelduseni kahe tuhande kaheksanda aasta komisjoni äh, juhtimisel teostatud raporti järeldusele, et äh, koostöös ÜRO-ga on komisjon pakkunud abi seal, kus oleks olnud seda teha võimatu äh, või raske ilma ÜRO-ta, eriti kriisiriikides. samuti on välja toodud, et komisjon on saanud ÜRO ähm, sageli priviligeeritud poliitilisest dialoogist äh, valitsustega. üheskoos oleme me äh, kasutanud ressursse kriisiriikides, kus, mis on meedia tähelepanust välja jäänud juba ja ÜRO on väga tänulik Euroopa Komisjonile selle toetuse eest, mida Euroopa Komisjon on andnud äh, ÜRO-le ja meie humanitaarpanusele rohkem kui sajas riigis. meie jaoks on väga olulised meie ühised panused äh, inimõigustele, haavatavate ühiskonnagruppide toetamisele, valitsuste tugevdamisele, hariduse, äh, juurdepääsu parandamisele haridusele, tervishoiule ja hügieenile. ja pöördun teie poole, Euroopa Parlamendi liikmete poole, vaadake selle töö tulemusi ja palun äh, külastage ka ÜRO äh, amet, amet, äh, ameteid ja kontoreid, äh, vaadake, kuidas meie, meie töö praktikas äh, ellu rakendub ja ma olen kindel, et te näete ise sellisel juhul oma silmaga, millised on meie partnerluse tulemused ja ma olen kindel, et see annab teile ka inspiratsiooni uuteks ideedeks, kuidas meie partnerlust paremini ellu viia, aitäh! Merci, doktor. suur tänu teile teie sõnavõtu eest ning ma annan nüüd sõna parlamendi liikmetele, kes sõna soovivad. proua Kretu saab kõige esimesena sõna. Uh, thank you very much for uh, coming to Brussels. suur tänu, et te tulite Brüsselisse ja tutvustasite meile seda raportit. mina tahaksin esitada küsimuse. Uh, nagu te ütlesite, viimasel ajal on toimunud väga palju edusamme seoses vaesuse kõrvaldamisega ja minu küsimus puudutab aastatuhande eesmärke. kas seoses finantskriisiga on meil ka uus strateegia aastatuhande eesmärkide uute prioriteetide kohta? ja siis, mis puudutab arengumaailma, kas on ka mingisuguseid äh, tegijaid, kuidas, kuidas saab ÜRO aidata riikidele või sur-, avaldada survet riikidele, et nad oma lubadustest ka kinni peaksid seoses SKT eraldusteta ja kuna ma tegelen ka nais, naiste õiguste küsimustega, siis ma olen näinud, mida on teinud ÜRO selles valdkonnas. ja ma tahaksin küsida, kas teie arvates on realistlik, et ÜRO kõrgeteks esindajateks tulevikus määratakse äh, ka mõni naisterahvas. härra Proti, teil on sõna. Grazie Presidente, <clears throat> ringrazio la signora Migiro per eh, il suo rapporto. tahaksin tänada proua Migirot tema raporti eest arvan, et me elame ajal, mil on erakordselt oluline tõdeda, et väga paljudes valdkondades on oluline moodustada nõnda öelda maailmavalitsus. seega e, viia muuhulgas läbi ka e, ÜRO reform. ma arvan, et ÜRO reform peaks olemagi sellise suunitlusega. see on seotud ka üleskutsega, väga olulise üleskutsega jõuda üksmeelele kasvuhoonegaaside küsimuses e, ja fikseerida see üksmeel juba Kopenhaageni konverentsil, et me jõuaksime tõepoolest ülemaailmse leppeni. see tähendab, et me niisuguste kokkulepete kaudu tunnistame, et on vajalik ühiselt, distsiplineeritult küsimuste lahendamisele läheneda. ja see tähendakski seda, et me suudaksime ÜRO kaudu, ÜRO näol luua nõnda öelda uue maailmavalitsuse. ma arvan, et Euroopa Liidu näol ongi tegemist teatud määral teatud valdkondades katsega Äh, äh, riigiülese valitsuse moodustamiseks. ma arvan, et see saab olema väga suure tähtsusega ka äh, ÜRO edasise arengu seisukohalt, sest see ka omandaks tänu reformile ÜRO ülemaailmse autoriteedi, ülemaailmse staatuse ja ÜRO suudaks tagada et ta äh, sekkuks kiiremini äh, probleemide lahendamisse, demokraatia tagamisse te rahvaste, mitte ainult üksikute riikide huvides. mina pean meie senist koostööd väga positiivseks. ent ma tahaksin rõhutada, et on vajalik, et meie koostöö kalduks üle ka rahvusvaheliste organisatsioonidesse selleks, et me seal suudaksime ka ühiste seisukohtadega oma positsioone kaitsta, aitäh! Kaisel Dörter, teil on sõna. suur aitäh, proua Migiro! ma tean, et koostöö Euroopa Liidu vahel tervikuna ühelt poolt ja ÜRO vahel teiselt poolt on väga viljakas ja et seda koostööd tehakse kas Angolas, Ida-Timoris või Ladina-Ameerikas. tahaksin teie käest küsida, kuidas te näete koostööd üksikute Euroopa Liidu riikide vahel, kellel on ise oma arenguks välja töötatud eraldi eh, poliitika ja kes mitte sugugi alati ei esine eh, Euroopa Liidu ühtsetelt välipoliitilistelt positsioonidelt. kuidas te hindate eh, Ida, Euroopa Liidu osalemist Ida-Timoris? näiteks eh, väga polid, väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid olid valimisvaatlejateks Ida-Timoris, ent nad ei teinud selle vahel koostööd ja ühed osalejad ei teadnud seda, mida teevad teised. ma arvan, et kas me ei peaks selles osas niisuguste missioonide puhul tegema senisest tihedamat koostööd, aitäh! härra Salafranca, teil on sõna. tänan, eh, proua eesistuja ma sooviksin samuti tera-, tervitada Euroopa peasekretäri siinviibimist. ma istun siin. see on väga hea et, et ÜRO ja Euroopa Parlamendi suhted niimoodi arenevad ja teie siin viibimine on väga teretulnud. tegu on väga hea raportiga ning see on tõestus siis Euroopa institutsioonide koostööst ÜRO-ga ja Euroopa eelarve näitab, kui suur on Euroopa riikide panus arenguabisse ning see, kui suur on selle osa ka Euroopa üldeelarvest. nagu minu eelkõnelejagi, osalesin, olen osalenud erinevates valimisprotsessides üle Euroopa Liidu ja olen olnud ka Afganistanis, hiljuti ka Liibanonis ning äh, Eh, olen seega tunnistajaks ÜRO ja Euroopa Liidu eh, koostööle, kuid minnes kaugemale konkreetsetest projektidest, eh, sooviksin kasutada teie siinviibimist, kasutada juhust. ma sooviksin, et te ütleksite paar sõna selle kohta, kui kaugele on läinud ÜRO reform. me kõik teame, et pärast Eh, San Francisco harta loomist on eh, olukord tõsiselt muutunud ja ÜRO ehm, eh, liikmete arv on peaaegu kolmekordistunud, praegu kuulub ÜRO-s üle saja kolmekümne riigi ja ma arvan, et et koloniaalriikide iseseisvumine on tublisti muutnud ÜRO iseloomu, samuti tuleb arvesse võtta üleilmastumist nii et äh, ma sooviksin teada, kuidas äh, on siis praegusel hetkel ÜRO reformiga ja eriti puudutab see Julgeolekunõukogu, mis on üks tähtsamaid organeid ÜRO-s. ja peab ju meenutama, et ÜRO tekkimisprotsess kui selline äh, tuleks üle vaadata, tuleks kohandada praegusele olukorrale ja samuti tahaksin teada, et, et kõik, et kuidas, kuidas oleks võimalik parandada ÜRO efektiivsust. ja ma tahaksin teada, kuidas teie oma priviligeeritud seisukoha pealt suhtute ÜRO reformi? doktor Migiro. ja palun, äh, proua Migiro, võib-olla te võiksite nüüd vastata neile küsimustele? Uh, thank you very much. suur tänu. ja ma tahaksin ka tänada kõiki uh, sõnavõtjaid nende lahkede tervitussõnade eest. esimese küsimuse puhul ma nägin pisut vaeva ja ma püüdsin oma kõrvaklappe, kõrvaklappe kuidagi tööle saada, aga nüüd mu kolleeg tutvustas mulle ka esimest küsimust, mida ma muidu ei kuulnud, ühesõnaga, millised on tööriistad, mille abil saab äh, ÜRO surutada ühe kuni koma seitsme protsendi SKT eraldamist aastatuhande eesmärkidele. ma võin öelda, et iga kord, kui peasekretäril on olnud võimalus äh, rahvusvahelise üldsuse ees kõneleda, olgu see siis G kaheksa kohtumisel või ka E kakskümmend kohtumisel, on peasekretär äh, kutsunud üles pöörama tähelepanu jällegi äh, aastatuhande eesmärkidele, mitte unustama neid eesmärke, mis on kõige toimivamaks kõik kavaks, mis meil arengu jaoks praegusel hetkel on. riigid on, on riike, kes on töötanud üks koma seitse protsendi eesmärgi nimel, on riike, kes on ka kõrgemaid eesmärke seadnud endale, nii et meie eesmärgiks on olnud jätkata koostööd liikmesriikidega ja kutsuda üles nende eraldiste suurendamiseks, aga me oleme ka pööranud tähelepanu erinevatele saavutustele erinevatest kohtumistest Montenegro Glen Eagles ja nii edasi ja nii edasi. ja me oleme näinud positiivseid arenguid ja me loodame, et see jätkab, me teame, et praegusel hetkel valitseb kogu majanduses majandus- ja finantskriis kogu maailmas ja me teame, et väga raske on on võib-olla otsustada, mida me toetame, kas me töötame arengut, kas me töötame teisi ÜRO töösambaid või ei tee seda. igal juhul peasekretär pöörab väga palju tähelepanu ka äh, selle küsimuse teisele poolele vastates naiste äh, rollile, me oleme pärast tema ametisse nimetamist on naiste osalus ÜRO kõrgetel ametikohtadel suurenenud neljakümne protsendi võrra, meil on üheksa naisterahvas väga tähtsatel ametikohtadel, mõnedel ametikohtadel lausa esimest korda, nagu näiteks äh, õigusasjade talituses on peasekretäri asetäitja naisterahvas, siis UNDP äh, ja samuti ka äh, proua Margaret Loi, kes määrati peasekretäri eriesindajaks Libeerias, nii et tõesti naiste nimetamine ametikohtadesse on asi, mida tuleb nüüd rohkem ette ja sellel on peasekretär eriti Äh, pühendunud, samuti erinevad asetäitjad ja esindajad, peasekretäril on naisterahvad ja hiljutigi andis meile julgustust ka liikmesriikide resolutsioon, milles nad pöördusid peasekretäri poolde ja pöördus, palusid seda tööd jätkata ja ja see aitab meile võimaluse ka liikmesriikides toet-, või ka, ka riikides, koostööriikides toetada soolise võrdõiguslikkuse arendamist. siis äh, teine küsimus puudutas äh, üldist äh, üleilmset äh, haldust või juhtimist ja ma olen tõesti nõus sellega, et meil on vaja juhtimissüsteemi, mis aitab meil meie väli, väljakutsetega toime tulla. me oleme püüdnud, püüdnud seda teha läbi ÜRO reformi ja ja see reform on siis jällegi peasekretäri pädevuses, ma võin ehk siinkohal ka puudutada selle liikme küsimust, kes küsis Julgeolekunõukogu reformi kohta Äh, on tõesti tegemist valdkonnaga, millega tegelevad liikmesriigid. liikmesriigid praegu oma töögruppides, töögrupis arutavad julgeolekunõukogu reformi üle ja peasekretär hiljuti kordas, et ta on valmis tegema koostööd liikmesriikidega, et edusamme saavutada selles valdkonnas. on liikmesriike, kes räägivad, et Julgeolekunõukogu tuleks laiendada, ilma et me praegust vetosüsteemi puudutaksime, on olemas ka neid liikmesriike, kes tahavad vetosüsteemi muutmist aga see on põhimõtteliselt liikmesriikide pädevuses, aga mis puudutab peasekretäri pädevuses olevaid valdkondi, siis me oleme tegelenud reformiga, me oleme ühtlustanud äh, lepinguid, mis äh, annab meie personalile võrdsed tingimused äh, ja meie teenused on muudetud tõhusamaks, me oleme teinud tööd selle nimel, et kliimamuutuse küsimus oleks käsitletud kogu ÜRO süsteemis. me oleme jõudnud otsusele, et sellisel moel suudame ka me ühiselt nende väljakutsetega toime tulla. ja meie oleme oma eesmärgid nüüd äh, saavutanud äh, ja me oleme jõudnud äh, punkti, kus on rohkem tähelepanu kliimamuutuse küsimusele pööratud ja loomulikult tähendab äh, see seda, et äh, ja loomulikult me peaksime äh, rohkem töötama selle nimel, et jõuda globaalse juhtimise ja kliimamuutuse küsimustes kokkuleppele, ma tean, et Euroopa Liit on teinud väga head koostööd koos te-, nende riikidega, kes on süsinikdioksiidi heitmeid väga innukalt vähendama asunud, aga samuti vahendaja roll on väga oluline selles kokkuleppe saavutamise protsessis siis veel üks küsimus, mis oli seotud äh, koostöö, mis, mis käsitles koostööd äh, liikmesriikidega, konkreetsete liikmesriikidega, kui ma õigesti küsimusest aru sain. Äh, ÜRO-s me tegeleme, on meil oma konkreetne koostööraamistik, aga on selge, et kui meil on koordi-, kui me koordineerime ressursside jagamist koostöövaldkondades, kui me ühiselt tegutseme, on meie saavutused suuremad, aga ja minu kolleeg siin tuletab mulle meelde, et meil on ka Euroopa Liidu tegevuskohus ja see on väga oluline samm ja meil on vaja veel ähm, kaugemale minna selleks, et täpsemalt paika panna, kes äh, mida teeb ja kuidas äh, programme ellu viia nii, et nende mõju oleks suurem, kui meil on, äh, kui see asi puudutab siis programme, kus meil on ressursid, aga me tahame kindla konkreetselt prioriteetvaldkondadele keskenduda parimal võimalikul moel. siis veel üks küsimus. ÜRO reform kui me nüüd jätame selle Julgeolekunõukogu reformi kõrvale, millest ma ka juba rääkisin, siis oleme me praegusel hetkel jõudnud punkti, kus me oleme tugevdanud sekretäriaadi tööd, siis personali puhul on lepingutingimusi ühtlustatud, aga samuti töötame veel praegusel hetkel aruandlusmehhanismi äh, elluviimise ka-, kallal, see muudab meie töö läbipaistvamaks, me oleksime paremini, meie aruandluskohustus saaks paremini ellu viidud liikmesriikide ees ja samuti võimaldaks meie, meil meie mandaati parimal moel ellu viia. poliitilisel tasandil on meie poliitiliste, poliitiliste asjade osakond samuti muutunud tugevuse, tugevamaks ja me liigume selles suunas, et me ei tegele mitte ainult kriisijärgse abiga, vaid me püüame rohkem keskenduda ka konfliktide ennetamisele, enne kui need siis puhkavad, puhkevad. samuti oleme te teinud koostööd toidu ohutuse, nälja ja katastroofide küsimusega toiduga varustatuse küsimusega, mis on väga oluline selleks, et üles ehitada uus multilateraalne öö, globaalsete tegevuste areen. suur tänu. väga palju kolleege on palunud sõna ja me piirame nüüd sõnavõtu aega kõigeks ühe minutini, nii et kõigepealt saab sõna härra Tänak. Äh, suur tänu, äh, proua esimees, äh, härra proua Migura, me tahame, et kliimamuutuse probleem lõpeks, et meil ei oleks diktaatoreid, aga samuti, aga vahest reaalsus näitab, et meil on vaja mingisugust ajutist režiimi, meil on vaja amnestiaid, kokkuleppeid selleks, et olukorda lahendada. ÜRO hiljuti astus uued sammud, äh, kui me võtame president Bashiri Sudaanist äh, ja praegusel hetkel tahaksin ma küsida, et mida see rahvusvaheline kuri, äh, kuritegev, kriminaalkohus on saavutanud, kui tema küsimus seal ei saa lahendada? proua Andrikine, palun. suur tänu Eh, lugupeetud eh, proua asepeasekretär, ma paluksin, et te delik-, ühte delikaatset küsimust kommenteeriksite, see on seotud ÜRO ja Euroopa Liiduga. see puudutab eh, kriisiennetust Gruusias. nagu me kõik teame, ÜRO jälgimismissioon Gruusias pidi oma tegevuse lõpetama seoses Venemaa vetoga Julgeolekunõukogus möödunud suvel mõlemad ÜRO ja Euroopa Liit olid olnud väga aktiivselt kaasatud eh, tegevusse enne seda, kui eh, Gruusia ja Venemaa vahel sõda puhkes. ma tahaksin teie analüüsi nii ÜRO kui Euroopa Liidu tegevuse kohta Gruusias. kas te arvate, et oleks õiglane öelda, te arvate, et meie ühistegevus Gruusias on läbi kukkunud? tundub, et Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö õnnestus Kosovos palju paremini, millised on selleks põhjused ja millised, millised kokkuvõtted te teeksite kahest erinevast mm. kogemusest, suur tänu. ja härra Guerreiro saab sõna. suur tänu. praegusel hetkel on aastatuhande eesmärkide täitmine sügava küsimärgi all seoses kriisiga samas eh, poliitiliselt eh, toetatakse praegu multilarismi ning ÜRO tugevdamist. nagu hiljuti oli näha, ehm, kliimamuutuste tippkohtumisel ja samuti ka ÜRO tippkohtumisel. ma tahaksin küsida, kas ei oleks eh, tagumine aeg kasutada ära seda ÜRO eh, uut tegevusimpulssi, et meil oleks järgmisel aastal loota eh, poliitilisele soovile eh, tegutseda eh, midagi, tegutseda nende poliitiliste eesmärkide saavutamisel, millega kallal me oleme olnud juba kümme aastat ja me tõesti lõpuks suudaks niimoodi ka vaesuse välja juurida. proua Matera, teil on sõna. Sì, Presidente, colleghi tutti, Madame Ghiro, intervengo oggi non per farle una aitäh, proua Regiru, ma tahtsin teid tõepoolest tänada, et meie ette esinema tulite. olen naistekomisjoni esindaja, olen Euroopa Rahvapartei liige. mul on tõepoolest väga hea meel, et ma saan tutvuda naisega, kes on nii progressiivse Aafrika esindaja all nice things. You only said nice things. Yeah. <laughs> okay. All the right things are said. ilmselt ütlesite midagi head. olid ju ainult sõbralikud sõnad, proua Migiro, kõik oli väga sõbralik Allora, Presidente, colleghi tutti, Madame Ghiro. Eh, kallid kolleegid, proua Migiro, kas te nüüd kuulete tõlget? ma ei räägi täna mitte selleks, et küsimust esitada, vaid tänada selle eest, et tulite meie juurde esinema. ma olen eh, naiste õiguste ja naiste võrgus-, võrdõiguslikkuse mm, komisjoni aseesinaine ja mul on väga hea meel, et ma saan tutvuda Aafrika progressi sümbolika teie isikus ja kes tõepoolest on teinud väga palju Aafrika naiste õiguste võitlemise eest ja nüüd eh, ÜRO peasekretäri asetäitjana saate te teha tõepoolest eh, väga palju kogu maailma naiste heaks, muuhulgas aga ka laste kaitseks, laste kaitseks Aafrikas. see on kõik väga oluline üheksandal septembril, mil äh, tähistati esimese konverentsi aastapäeval, mil äh, peeti nõnda öelda naiste G kaheksa, kus arutati just naiste võrdõiguslikkusega seotud küsimusi ja selle valdkonna eestvõitleja olete teie kogu aeg ju olnud siis äh, ma tahaksin rõhutada, et me täname teid selle solidaarsuse eest ja toetuse eest, mida teie konverentsile osutasite. seega ma tahaksin teid tõepoolest südamest tänada teie tehtud töö eest, aitäh! Thank you very much, uh, Madam Chair suur tänu, proua esinejana. mis puudutab äh, universaalset äh, jurisdiktsiooni ja, ja ja kriminaal, rahvusvahelist kriminaalkohust ja seda, kas me oleme karistamatuse küsimusega üldsegi midagi saavutanud, äh, jah. meil on see instrument, see tööriist ja me ja milles, mille, see on instrument, millega me püüame võidelda karistamatuse vastu ja see minu meelest see iseenesest on juba saavutatud suur saavutus. on riike, palju riike, kes on alla kirjutanud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lepingule ja on küll kurb, et äh, Sudaani presidendi al-Bashiri süüdistuse küsimus ei ole näidanud äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesmärki võib-olla kõige paremast küljest, aga igal juhul äh, me püüame tegeleda karistamatusega nii Rahvusvahelise Kriminaalkohtu läbi kui Haagi kohtu läbi, kohalike kohtute abil. me teeme siin Rwanda tribunalist, me oleme näinud mitmeid endiste liidrite ja, ja, ja juhtide süüdistu-, süüdistamist kohtusüsteemides, nagu Charles Taylor aga selles valdkonnas on kõige olulisem koostöö, peadirektor on kogu aeg kiiri-, rõhutanud, et Sudaan peab tegema meiega koostööd, me oleme teadlikud meetmetest, mida on Aafrika Liidus võetud selle küsimusega tegelemiseks, aga me kõik äh, ootame ja ka peasekretär ootab, äh, et, äh, eeldab, et me ka tulevikus keskendume karistamatuse küsimusele. mis puudutab konfliktide ennetamist Georgias, siis ma usun, et ÜRO töö ja koostöö Euroopa Liidu ja ÜRO vahel äh, ei ole tegelikult läbi kukkunud, see ei ole läbikukkumine. ma usun, me usume, et kõikidel osapooltel on oma kohustus oma kohustustest kinni pidada seoses äh, rahu ja stabiilsuse tagamisega. mis puudutab aastatuhande eesmärke, siis teil on õigus, et äh, me seisame silmitsi kriitilise ajaga, kakskümmend, kaks tuhat kümme on äh, üks meie sihtmärkidest, üks meie ähm, ajalistest eesmärkidest, see annab mulle võimaluse hinnata saavutatud, aga annab meile võimaluse ka kiirendada ja programme äh, näiteks Aafrika riikides, kus on väga suuri väljakutseid äh, ähm, ja aidata neil paremini saavutada oma eesmärke ja meil annab võimaluse, see annab meile võimaluse siis aastatuhande eesmärkide ressursside kasutamist ka parandada. ma pöörduksin siin Euroopa Parlamendi liikmete poole ja paluksin teil rääkida äh, siiski ka aastatuhande eesmärkide äh, toetuseks, äh, olge nende eestkõnelejad, teie roll on tähtis ka seoses aastatuhande eesmärkide saavutamisega. ma tahaksin tänada ka austatud parlamendiliiget, kes kostitas mind lahkete sõnadega, tõsi, on see, et me peame tegema koostööd, nii et meil ei oleks mitte ainult üks naine või paar naist, meie tööliidrite e, hulgas, vaid et meil oleks tõesti palju-palju-palju naisi ja ÜRO ja Euroopa Liidu koostöö annab meile selleks e, suurepärase võimaluse, me just rääkisime siin sellest e, soolise võrdõiguslikkuse üksusest ja et meil on vaja ka liikmesriikide toetust selle üksusega seoses üksmeelele jõudmises ja ja jätkame sellel teemal ka tulevikus koos arutelusid ja me kindlasti informeerime teid, mis sellest siis sai pärast liikmesriikidega kohtumist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 et majanduskriisi tingimustes on ju tegemist olukorraga, kus terve rida riike ei suuda enam täita oma arenguabi osutamise kohustusi. kuid kas ÜRO-l on välja töötatud ka alternatiivne tegevusplaan selleks, et saab toetada neid inimesi, kes abi vajavad, näiteks selleks, et juhtida rändlusvooge ja nii edasi. teine küsimus puudutab Afganistani. kas te olete rahul äh, nende edusammudega, mis Afganistanis on viimastel aastatel ja aset leidnud. Äh, kuidas te hindate naiste olukorda Afganistanis, ent samas, millised on need konkreetsed tegevused, mida ÜRO kavatseb tulevikus ette võtta, äh, sest et naiste olukord on ju jätkuvalt keeruline Afganistanis, sellepärast et äh, praeguse seadusandluse muudatusega on muudetud ka naiste õigusi ja meeste omi laiendatud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 et rahvusvahelised probleemid on rahvusvahelise iseloomuga ja sellepärast peame ÜRO ära kasutama. küsimus, kas äh, Euroopa Liit, ei, tahtsin küsida tegelikult ÜRO kohta, kas ÜRO suudab organisatsioonina täita seda rolli, mida talle on pandud või mida temalt eeldatakse, muuhulgas näiteks äh, Äh, Kopenhaageni konverentsi ettevalmistamisel. ja siis on mul teine küsimus. on ette nähtud ju, et ka riiklikel tasanditel rakendatakse meetmeid ametnike korruptsiooni vastu kas ma võin nüüd edasi küsida? ei, te ei saa, aeg on läbi. Voilà, parole est à vous. Thank you, Madam Chairman. Uh, suur tänu, proua esinaine, mul on väga hea meel, et proua Migira on siin ja ma tahaksin küsida Kolbreti kohta. tegemist on siis äh, aseesindajaga äh, Afganistanis äh, ja tema kirjutas, et valimised olid võltsitud, äh, oli üle saja valimisjaoskonna, mis tegelesid võltsinguga. ta süüdistas ÜRO-d ja nüüd me teame, et valimistel oli ebakorrapärasusi ja et on inimesi, kelle elud on ohus Afganistanis. ja kui koostööd ei tehta selles valdkonnas, siis on Briti inimeste ja Ameerika inimeste elud ohus, ma tahaksin teada, miks härra Kolbrat vallandati sellises olukorras? ja nüüd saab sõna veel härra Van Orden uh,. Thank you very much uh,, madam chairman uh.... suur tänu, proua esinaine. doktor Migura, ma tahaksin tagasi pöörata, pöörduda türannide küsimuse juurde, rahvusvaheline üldsus ei, paistab, ei saa, ei tule toime selle küsimusega, ma tahaksin küsida teilt, kas teie ÜRO töötajana, aga ka Tansaania välisministri ametis kogemustest lähtudes suudate mulle infot jagada. ma käisin äh, Londonis äh, Zimbabwe saatkonnas, kus äh, kutsuti üles demokraatiat ja muutusi toetama Zimbabwes ja miks ei suuda rahvusvaheline üldsus paremini toime tulla selliste türannidega nagu Mugabe ja miks äh, ei ole Aafrika naaberriigid äh, suutnud aidata ega üritanud aidata Zimbabwet sellest türannist vabaneda? suur tänu ja nüüd ma annan sõna komisjonile, keda eh, siis esindab eh, ETKO peadirektor. Thank you very much, madam chair and thanks for giving us your tänu, et te andsite meile võimaluse sõna võtta, lugupeetud eh, Migiro on kohtunud proua Ferrero Valdner ja härra Rüptiga ja meil on väga hea meel, et siia on tulnud ÜRO tähtsuselt teine ametnik ja seda just selleks, et tutvustada meile raportit ÜRO ja Euroopa Liidu ühisaruande kohta tegelikult äh, on koostöö oluline ka finantsseisukohast, see äh, kahe tuhande kaheksandal aastal oli see üks koma kaks miljardit, mis oli nüüd seitsesada kuus, seitsekümmend kuus oli mõeldud arenguküsimustele ja nelisada miljonit äh, katastroofiabile, kuid samas hindame kõrgelt ka selliseid aspekte oma koostööst, mis lähevad kaugemale finantsküsimustest. alati ei pruugi nende, neil konkreetseid tulemusi olla, kuid need on siiski olulised. me võitleme koos äh, sugudevahelise võrdsuse, kliimamuutuste, parema halduse ja muude küsimuste eest. me suudame koos saata võimsama äh, sõnumi kui üksinda. meil on väga hea meel äh, viimase ÜRO Euroopa Liidu raporti tulemiste üle, mis on väga sügavasisuline ja Eh, käsitleb eriti kriisijärgset eh, taasta, taastamist. juba esimesed raportid olid väga olulised kommunikatsioonivahendid, mida komisjon kõrgelt hingas, hindas. see raport tegeleb eh, väga tähtsate poliitiliste küsimustega ning me teeme nende küsimuste kallal tihedat koostööd. möödunud aastane raport näitas, et ÜRO on ekspert just eh, otsese kriisijärgse abipakkumisega. ÜRO ja Euroopa Liit on ainukesed eh, rahvusvahelised organisatsioonid, eh, mis suudavad koheselt pakkuda abi, näit-, seda nii finantsabist, alates finantsabist, lõpetades institutsioonide taasülesehitamisega ning aitab ka et kriisi ette näha ja ära hoida me sooviksime kahtlemata palju rohkem saavutada, koos suudame seda teha paremini kui eraldi. me e, e, mõni, loodetakse tihti nii ÜRO kui Euroopa Komisjoni eksperthinnangutele, mõnikord on meievahelised vaidlused ka üsnagi pingelised me ÜRO, äh, ÜRO äh, lõi erikomisjoni, mida juhtis David Navarro. nii et äh, ÜRO, kui ta suudab ühtselt tegutseda, saab alati komisjoni toetusega arvestada. samuti Äh, üritatakse üheskoos diplomaatilisi probleeme lahendada. selle kohta on väga palju näiteid äh, koostöö kohta Iraagis, Sudaanis, Gruusias ja mujal. samuti me hindame kõrgelt seda raportit äh, selle eest, et ta võtab arvesse nii raamatupidamuse kui meie tegevuse nähtavuse küsimuse. see on oluline kommunikatsioonivahend, kes keskendub partnerlusele ja meie lugejal on võimalik ühe lugemisega äh, teada saada äh, kahe suure organisatsiooni koostööst. kuid äh, samas näitab see ka väga selgelt, kuidas Euroopa Liidu fondid on aidanud taas anda lootust ja me loodame, et me saame oma partneritelt parimad ja sellepärast on meil vaja teada ka, millal ja miks koos töötada. meil on vaja võimalikult palju erinevaid lahendusi ja Euroopa Parlament on samuti kritiseerinud meid sellepärast, et me valisime ÜRO enda partneriks, me eh, sooviksin Euroopa Parlamendi tähelepanu sellele raportile Eh, pöörata ja tahame samuti esile tõsta neid situatsioone, kus meie koostöö kõige paremini toimib. me peame eh, tegema kõik selleks, et meie koostöö oleks võimalikult efektiivne, üks selline valdkond, mille kallal me oleme tööd teinud, on eh, kriisijärgsed rehabiliteerimisolukorrad ja me peaksime ka kontrollima paremini selliseid olukordi, kus doonoreid on väga palju. isegi kui kõik doonorriigid otsustavad Eh, sama skp protsendi juurde jääma. on eh, erinevused siiski üsna suured ja sellega seoses me peame olema võimalikult efektiivsed, nii et me ei tohi piirduma lihtsalt sellega, et me oleme Euroopa Liit, vaid ka ja ÜRO, vaid me peame olema avatud kõikidele doonoritele. ja me sooviksime, sooviksin lõpuks väljendada komisjoni suurt huvi Eh, selle vastu, et eh, ametisse astub ka eh, uus asepeasekretär soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ja et tal oleks ühtlasi ka võimalus pöörata avalikkuse tähelepanu sellele küsimusele, et oleks võimalik avalikkust mobiliseerida ning näidata üles ka liidri rolli ÜRO enda süsteemi. Madame la secrétaire générale, vous avez la proua peasekretär, asepeasekretär, teil on nüüd sõna Thank you, madam chair. suur tänu, proua esinaine. küsimus, mis puudutas majanduskriisi ja seda asjaolu, et väga paljud riigid ei saa tagada oma arengu äh, kohustuste täitmist. see on jah, tõesti tõsiasi, aga finantskriis on näidanud, et on võimalik siiski kiiresti mobiliseerida ressursid, kui me vaatame need, millised äh, kogused raha mobiliseeriti meie majandusse stiimuli- või toetuspakettidega, ja kui riigid äh, siis äh, vähemalt mõnedest oma lubadustest kinni pea-, peaksid, siis oleks võimalik aidata kaasa ka aastatuhande eesmärkide saavutamisele ühesõnaga, peasekretär on alati rõhutanud, et meil on riike, kes praegu võtavad meetmeid ja püüavad ellu viia õigeid poliitikaid ja praegu on võimalus, võimalus, mis on äh, rohkem akuutne kui kunagi varem aidata neil riikidel vaesusest välja saada. me näeme juba, millised on lüngad ressursside ja lubaduste vahel ja kuidas äh, see lünk või see lõhe võib miljoneid taas vaesusesse paisata. ühesõnaga, peasekretär ütleb jah, meil on probleeme, aga me, samas äh, me peame ära kasutama seda võimalust, äh, mis meie ees samuti on, kui meil on õige poliitiline tahe. Äh, Afganistani küsimus. naiste väärikuse küsimusega tuleb tegeleda nii, nagu sellega on tehtud Afganistanis. peasekretär on selgelt välja öelnud, et naiste väärikuse õiguse küsimuse eiramist ei saa, sellega ei saa leppida, rahvusvaheline üldsus seisab silmitsi väljakutsega, me peame, peame aitama sel riigil üles ehitada institutsioonid, mis austavad inimõigusi, sealhulgas naiste õigusi et me peame aitama neil üles ehitada institutsioonid, mis peavad kinni headest haldustavadest ja võrdsusest kodanike vahel. siis jah, ÜRO-l on väga tähtis poliitiline roll, aga ÜRO võib olla ka ausaks vahel, vahendajaks mitmetes küsimustes, mida te mainisite, seoses kliima, kliimamuutusega, korruptsiooniga, tuumarelvade leviku peatamise küsimustes ja äh, on üsna selge, et kui riigid tahavad riiki liikuda jätkusuutliku majanduskasvu suunas, tuleb just nimelt korruptsiooni küsimusega tegeleda ja me täname teid, proua esinaine, mida selle toetuse eest, mida teie olete andnud, tehes koostööd paljude riikidega, ka minu enda koduriigi Tansaaniaga. härra Kolbrand, küsimus. kõigepealt ÜRO, nagu härra Kai Eida ütles, Äh, on möönnud, et Afganistanis äh, leidis aset äh, valimistulemuste võltsimine ja härra Kai Aidel oli eile pressikonverents, siinkohal aga me peame küsima, mis on ÜRO roll antud kontekstis. ÜRO roll oli pakkuda tehnilist toetust valimiste protsessis, aga ÜRO ei saanud toetada ja samal ajal anda valimistoetust tehniliselt äh, ja samal ajal ka tegeleda valimisvaatlusega ja peasekretär leidis, et äh, härra Kolbret tuli tag-, Kolbret tuli tagasi kutsuda. Äh, just nimelt äh, sellepärast me ei üritanud kinni mätsida siin võltsimisi, vaid me üritasime rolli selgeks teha ja härra Kai Eide sai eile oma pressikonverentsil ka kõikide partnerite toetuse. siis ÜRO, eh, mis puudutab türanne, siis ÜRO kindlasti ei toeta ühtegi türanne ja kui te õigesti mäletate, siis alles mina eelmisel aastal esindasin Aafrika Liidu kohtumisel peasekretäri, kus ma ütlesin äh, selgelt välja, et nüüd on viimane aeg türannia vastu üles tõusta. Aafrika Liit äh, võib-olla ei oleks tulnud toime nende küsimustega tegelemisega, aga rahvusvahelise üldsuse surve on toiminud. see on võimaldanud näiteks äh, rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamist ja väga palju on veel teha jäänud, aga ma olen kindel, et kui organisatsioonid nagu ka teie organisatsioon, Euroopa Komisjon, jäävad oma põhimõtetele kindlaks, siis on võimalik türanniat maha suruda. see on kõik, mida mul on praegu öelda, ma tahaksin tänada ka pea, peadirektorit, komisjoni esindajat, ja me võtame äh, teie kogemusi arvesse, me püüame oma, meie vahelist koostööd parandada. suur tänu teile! sooviksin tänada proua Migirot tema üles näidatud huvi eest, eh, mis ta selle raporti vastu on näidanud ning Euroopa Parlamendi vastu samuti, ma arvan, et on äh, tõesti tõestust saanud selle raporti kaudu ning ka meie arutelu kaudu, et koostöö Euroopa Parlamendi ja ÜRO vahel on vajalikum kui kunagi varem. meie ees on väga suured väljakutsed, proua Migiro ütles meile, et äh, finantskriis ähm, maksab äh, Aafrikale kakssada kuuskümmend üks ähm, miljonit dollarit, see miljardit dollarit see on äh, kuus, kümme koma kuus äh, korda äh, abi, see abi, kogu abi, mille rahvusvaheline üldsus Aafrikale suunab. ja miljonid inimesed nälgivad kliimamuutused ning uute strateegiade loomise vajadus, loodusressursside vähesus teeb meie koostöö tähtsamaks veel kui kunagi varem. suur tänu teile, peasekretär, ning suur tänu parlamendi liikmetele! et te arutelus osalesite, aitäh! meie koosolek on lõppenud.